Prantsuse Vabariigi pädevad ametid andsid teada, et ähm, Thierry Cornier ja proua Patricia Lalonde on valitud Euroopa Parlamendi liikmeteks, asendades äh, Sylvie Goulari ja Mariella Sarnesit alates kaheksateistkümnendast maist kaks tuhat seitseteist parlament võtab äh, nende valimised teadmiseks ning tervitab uusi kolleege ja meenutab, et nad on Euroopa Parlamendi täieõiguslikud liikmed vastavalt kodukorra kõikidele reeglitele.